vaesuse vastu võitlemise päeva. Euroopa Parlament võitleb selle eest juba aastaid. eurooplased on veendunud selles, et sõltumata sellest, kui põlgust väärt poleks ka kuriteod, ei tohi inimesi karistada surmanuhtlusega, kuid Amnesty International andmetel tapeti läinud aastal kuussada kakskümmend kaheksa inimest, karistati neid surmanuhtlusega, siia juurde lisanduvad äh, arvukad äh, muud surmanuhtlused, mida ametlik statistika ei kajasta ka kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal olid Hiina, Iraan, Iraak ja Saudi Araabia riigid, kus äh, viidi ellu kõige enam surmanuhtlusi. üle maailma ja kogu maailmas ootab tänasel päeval kakskümmend kolm tuhat viissada inimest oma öö, kohtuotsust ja igal aastal langetatakse täiendavalt surmanuhtlust tähendavaid otsuseid kuskil tuhat seitsesada ka kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal öö, oli riike nagu näiteks Jaapan, kus otsustati surmanuhtlused edasi lükata, kuid nüüdseks on need taas jõustatud ja nüüdseks surmanuhtlustega kohtustuste arv järjest langeb, ainult üheksakümne seitsmes riigis on küll surmanuhtlused keelustatud, kuid neljakümne ühes riigis on välja astutud selle vastu, et surmanuhtlus oleks karistuse vormiks. selles suhtes on tähelepanuväärne areng just Ameerika Ühendriikides, üks kolmandik osariike on otsustatud surmanuhtluse kaotada. ma arvan, et Euroopa Parlament teeb ka jätkuvalt kõik selleks, et toetada seda positiivset arengut ja ma äh, kutsun meie kõrge koja nimel üles kõiki maailma riike surmanuhtlused lõpetama. ja kodukorra osas on kaks sõnasoovijat, palun härra Watson. suur tänu, president ma tahaksin äh, tänada kõiki neid saadikud paljudest fraktsioonidest, kes toetasid minu ettepanekut nimetada Malala Yousafzai Saharovi auhinna kandidaadiks. tegemist on suurepärase teismelisega koos oma äh, raamatutega, mis olid tema relvadeks. tema Äh, kandidatuuri esitasid kõik fraktsioonid, tema argument, et noortel tüdrukutel on õigus haridusele, on tõesti toetust vääriv ja ma olen väga tänulik esimeste konverentsile, et äh, mitte ainult Malalat ei tunnustatud, vaid väga paljudele teistele lastele anti õigus minna kooli. kolleeg Watson. kolleeg Watson. härra kolleeg Watson ma ei tea, kas seda saaks tõesti käsitleda sõna võtta kodukorra osas. ma tõesti tahaksin paluda, et niisuguste sõnavõttudega te ei seaks meid piinlikku olukorda. kodukorra kohas kolleeg Gomes, kodukorra kohta ainult palun härra president, ma tahaksin selle parlamendi tähelepanu pöörata raportitele, mida me saame Liibanonist. peaminister Alisi Tan äh, rööviti täna hommikul. kahjuks see, kahjuks ei ole me saanud uudist, et ta on vabastatud, olukord Liibüas on tõesti väga raske, seal on väga suured väljakutsed ja meie, eurooplased, saame tõesti asja muuta mina olen raportöör ja olin eelmisel nädalal ähm, vahetusel Liibüas ja kohtusin seal mitmete äh, esindajatega, tahtsin teile lihtsalt öelda, et see on praegune olukord meie jaoks välja tuua, meie solidaarsus kõikide nendega, kes võitlevad demokraatliku tuleviku ja õigusriigi põhimõtete eest. suur tänu, ütleb härra president ja katkestab kõnelejat. me mõistsime teie muret, proua Komes, me mõistsime seda aga see polnud ju ka tegelikult kodukorra teemal ja nüüd ma annan teada, kallid kolleegid, poliitilise iseloomuga sõnavõtud ma katkestan. me ei saa kodukorra teemalise, kodukorra teemat sildi all käsitleda poliitilisi küsimusi. Te ei saa esitada soovi, äh, esitada öö, äh, oma poliitilist sõnumit kodukorra teemal. Te saate seda teha poliitilise diskussiooni käigus, proua Sinkler, palun. jah, proua Sinkler, Sie haben das Wort. suur tänu, härra president. tõesti, tegemist on kodukorda puudutava küsimusega tuleb äh, mainida seda, et mina äh, siin West Midlandsi piirkonda ja ja meil on seal Birminghamis kuninganna Elizabethi haigla ja ma tõesti tahan õnnitleda seda noort tüdrukut, kes on meie au ja kiituse ära teeninud, sest seal teda raviti. kuid minu kodukorda puudutav küsimus on väga tähtis, on äärmiselt äh, õudne see, et te vaatate sellest kojast mööda Te seda ei teatanud te meile esimesena, vaid juba Twitteris säutsusite kolmkümmend minutit tagasi, et tegelikult see on täiesti õudne, kui teie jaoks koda pole nii tähtis kui Twitter sõnumikanalina. kolleeg Sinclair esimest konverentsil president esimeste konverentsil, palun kontrollige seda protokollist. küsisin ma käest, kas te soovite sellest Twitterist teatada, mina ei tea, kuidas mina vaatasin kõrgest kojast mööda, see on mulle arusaamatu. esimeste konverentsi äh, esimeeste konverentsi ei saa ma esimeestele sõnu suhu toppida, võib-olla teie, kolleeg Sinkler, suudate seda, rohkem sõnasoovijaid ei ole, nagu ma näen. ah, on siiski, palun, härra Moranti. austatud härra president eilse arutelu raames, mis puudutas roomade olukorda Euroopas, siis Eh, Franken Kell, Luksemburgi kolleeg, ütles mulle, et ma olen valetaja. ja ma valetasin tema meelest, et ma rää-, eh, nende faktide osas, mis on minu piirkonnas aset leidnud ja mil-, millest on ka ajakirjandus rääkinud ja mulle ei antud võimalust reageerida sellele, härra Enger tõstis oma sinise kaardi, aga te, mina täna öö, soovin, et härra Engel vabandaks, vabandaks ametlikult, sellepärast et muidu olen ma sunnitud paluma äh, presidenti, et tema suhtes äh, rakendatakse äh, karistus ja administratiivkaristust. teen teile järgmise ettepaneku, kolleeg Moranti, vaatame protokollist järele ja kui kolleeg Engeli käitumine peaks osutuma ebakorrektseks, siis ma vestlen temaga. ja sel juhul ma selgitan kolleeg Engelile, et teid valeltajaks nimetada ja tembeldada pole korrektne. ma igal juhul kontrollin sellega eeskätt protokollist üle. nii, keegi rohkem sõna ei soovi, sel juhul annan härra Karasele üle koosoleku juhtimise. kallid kolleegid, me jõuame hääletuse juurde. ma alustan Neits Otterbrucki raporti